procederemos a las declaraciones del Consejo y de la Comisión. niisiis, nüüd äh, komisjoni ja nõukogu avaldused äh, välisasjade nõukogu järelduste kohta, mis puudutasid Lähis-Ida rahuprotsessi. ja nüüd nõukogu nimel saab sõna proua Malmström, palun. Mm. aitäh äh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, konflikt Lähis-Idas oli teema, mida, millest me rääkisime juba Rootsi eesistumise aja alguses ja tore on, et ma saan teile siin Rootsi eesistumise aja lõpus aru anda. Karl Pilt välisasjade komisjonis eelmisel nädalal ka rääkis teiega Lähis-Idast. eelmisel nädalal äh, arutati nõukogus äh, Lähis-Ida küsimusi ning tehti järeldus, et äh, ja kõik kakskümmend seitse liikmesriiki toetavad järeldusi, järeldused näitavad selgelt, milline on Euroopa Liidu seisukoht Lähis-Ida rahuprotsessi suhtes. sellega on nõukogu ja eesistuja välja saatnud selge sõnumi, mis loodetavasti aitab kaasa selleni, et läbirääkimisi ta-, taastatakse kiiresti me muretseme ähm, edusammude puudumise pärast Lähis-Ida rahuprotsessis ning seetõttu me ütlesime, et me toetame USA pingutusi, Euroopa Liit kutsub partnereid üles võtma vastutust ja alustama läbirääkimisi kõigi staatuse küsimustes, sealhulgas Jeruusalemm, piirid, äh, Jeruusalemm ja pagulased. meie järeldustes äh, kajastus meie positsioon, mis meil on juba ammu, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel ja mida on juba varemgi väljendatud Euroopa Liidu lii-, riigid ütlevad, et äh, läbi räägitud kahe äh, riigi lahendus peab põhinema kuuekümne seitsmenda aasta piiridel, et äh, asundused on äh, illegaalsed. Jeruusalemma kohta me ütlesime, et kui soovitakse tõelist rahu saavutada, siis tuleb Jeruusalemma staatus äh, tagada selliselt, et tegemist on äh, kahe riigi pealinnaga, äh, selles osas tuleb pidada läbirääkimisi, Iisraeli ja Palestiina vaheliste läbirääkimiste alustamine oli väga pikalt seotud asunduste küsimusega, nüüd on Iisraeli valitsus äh, Äh, öelnud, et esi, esialgselt peatatakse asunduste rajamine, e, nõukogu tervitas seda ja me loodame, et äh, võivad uuesti alata mõistlikud läbirääkimised, aga me näeme murega, et kolmeteistkümnendal detsembril äh, valitsus otsustas, et äh, asundused eh, eh, hõivatakse National Priority programmi. Eh, see ei tähenda asunduste ehitamise lõppu ja see ohustab jätkusuutliku lahenduse leidmist. kui minu kolleeg Karl-, Gunilla Karlsson käis parlamendi arenguküsimuste komisjonis, siis äh, ta rääkis äh, Ida-Jeruusalemma äh, probleemidest, asundustest, äh, liikumisega seotud probleemidest, eriti mis on seotud Gazaga. viimastel kuudel Euroopa Liit Rootsi esi-, juhtumisel Ähm, võtnud äh, seisukoha asunduste äh, ja kaasasektori kohta. asunduste äh, rajamine ei ole, on kontraproduktiivne. Euroopa Liit nõuab, et avatakse piiriületuskohad humanitaarabile, kodanike ja kaupade liikumisele. nõukogu kutsus ka üles ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kaheksasada kuuskümmend täiel määral täitma ja rahvusvahelise eh, humanitaarabi, eh, humanitaarõigusest kinni pidama ning eh, Iisraeli sõdur Gilad Shalit tuleb vabastada. me loodame, et Egipt Egiptuse ja Araabia liiga rahu vahenduspüüdlused jätkuvad, oluline on kinnitada, et äh, lääne, äh, Jordani jõe läänekalda ja Gaza äh, pidev eraldatus ei, ei jääks kestma. me loodame ka vabu valimisi ja palestiinlased peavad omavahel asjades kokku leppima. me oleme jätkanud vaadanud olukorda koha peal ning äh, Ida-Jeruusalemmas äh, on palestiinlased diskrimineeritud. see on väga murettekitav. Euroopa Liit endiselt äh, toetab protsessi mm ning Jeruusalemma küsimus valmistab meile tõesti väga suurt muret. oluline on mõelda ka sellele, et Iisraeli ja Süüria ja Iisraeli ja Liibanoni vaheliste probleemide lahendamine on eeldus Lähis-Ida rahu loomisele. Euroopa Liit tervitab Iisraeli ja Süüria aval-, hiljutist avaldust, et nad olid äh, valmis jätkama rahuprotsessi ja sellel oleks tõesti väga positiivne mõju, aitäh tähelepanu eest! suur tänu, proua Malmström. ja nüüd äh, saab äh, komisjoni nimel sõna paruness Ashton. suur tänu, härra president. nõukogu, nagu hetk tagasi ka öeldi, võttis äh, Lähis-Ida rahuprotsessi kohta väga selged seisukohad. see on printsipiaalne seisukoht paljudes olulistes küsimustes ja see on langetatud väga selgelt ja otsekoheselt, ma ei hakka kordama seda, mida eesistuja esindaja ütles, piisab sellest, et kui ma ütlen, et kui me kinnitame taas kord oma põhimõtteid, siis me aitame Palestiinas äh, usaldust äh, enda vastu suurendada ja et loodetavasti on nad motiveeritud protsessi lõpule viima ja muidugi nõukogu seisukohad annavad mulle väga selged suunised äh, järgnevateks kuudeks. kutsutud on mind siia rääkima poliitilisest tööst ning ka olukorrast Ida-Jeruusalemmas. Ida-Jeruusalemm on muidugi väga murettekitav piirkond, tegemist on okupeeritud äh, piirkonnaga, nii nagu ka ülejäänud lääne kallas me oleme vastu olnud Euroopa Liiduga palestiinlaste kodude mahatõmbamise vastu, perekondade lõhkumise vastu ning oleme Iisraeli asunduste vastu ka olnud ning müüri ehitamise vastu samuti. me oleme võtnud läbi diplomaatiliste kanalite ühendust äh, Iisraeliga, kuid teeme seda ka läbi praktilise abi andmise tahame aidata Palestiina elanikkonda Ida-Jeruusalemmas. näiteks on praegu puudu suisa kaksteist tuhat klassiruumi Palestiina lastele, nii et me üritame haridusasutused taastada. Palestiina haiglad Ida-Jeruusalemmas on tänu meile nüüd äh, töövõimelised, me aitame ka noori inimesi linnas, kes on äh, enamuses tööta ja kannatavad psühholoogiliste probleemide all. praegu Ida-Jeruusalemmas äh, on meie abi suurus neli koma kuus miljonit eurot ja murettekitav on muidugi olukord ka Gaza sektoris, me oleme jätkuvalt nõudnud seda, et abi, eh, kaubandus, artiklite ja inimeste eh, vaba eh, voog tagataks. me oleme väga mures, jaanuari konfliktist alates ei ole olnud võimalik ülesehitustööd teha ja tõsised probleemid, näiteks nagu puhta joogivee vajak, kus on probleem, Iisrael peaks koheselt tegutsema, see peaks aitama äh, see peaks võimaldama Gaza sektoril väljuda abisõltuvusest ja tekiks seal ettevõtlus. on aeg nõukogu järeldused äh, praktikasse tõlgendada, me peame vaatama, kuidas see poliitiline protsess jälle käima saata, osapooled tunduvad praegu olevat teineteisest kaugemal kui varem seoses lõpplahendusega, ma lähen sinna piirkonda üsna pea ja ma tahaksin kohtuda peamiste osapooltega ja tahaksin näha, kuidas Euroopa Liit võiks olla muutuste mootoriks. ilmselt kõik on nõus meie peamise prioriteediga, et nimelt Iisraeli ja Palestiina läbirääkimised taaskäivituksid. mitte ei ole vaja meil neid läbirääkimisi läbirääkimiste pärast, vaid meil on vaja läbirääkimisi, mis tooksid kaasa rahulepingu ja et oleks võimalik uus lehekülg ette kiirata. me ei saa lubada seda, et selles piirkonnas jällegi peetaks maha viljatud läbirääkimised juba mitu aastat on need äh, läbirääkimised äh, käigus olnud ja siis jälle peatunud alates äh, kaheksakümne, alates üheksakümne kolmandast aastast, see on kuusteist aastat tagasi, tuleb senistest lepingutest kinni pidada ja kõik teemad peaksid olema aruteldavad, sealhulgas ka Jeruusalemmas äh, positsioon äh, pealinnana ning selleks peab olema ka konkreetne ajakava paigas ja vahendustegevus peaks olema tagatud, meil on vaja, et Palestiina ja Iisrael mõlemad võtaksid endale kohustuse osaleda tõelistel läbirääkimistel, Euroopa Liit tahab aidata mõlemaid osapooli Eh, kui nad selle kohustuse endale võtavad ja anda neile toetust rasketel läbirääkimiste aegadel ja mina olen siin selleks taga, et tagada see, et Euroopa toimib tõhusalt ja harmooniliselt. me oleme toetanud eh, järjepidevalt nii Iisraeli kui Palestiinat, andes neile võimaluse läbirääkimisi pidada ka kahepoolselt ja meie eh, abi on aidanud Palestiina ametivõimule üles ehitada tuleviku Palestiina riigi alustalad ja et me saaksime Palestiinat pidada usaldusväärseks partneriks selles piirkonnas, kuid täna on Palestiina võimueliit äh, nii poliitiliselt kui ka füüsiliselt eraldatud. meil on vaja tugevat äh, ja ühendatud Palestiina partnerit taga ja sellest on äh, kasu ka Iisraelil, nad ei kaota midagi, Iisrael on võtnud esimese sammu ajutiselt äh, külmutades asunduste lisaehitamise, loodetavasti sellest saab alaline samm. Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt väga oluline osapool läbirääkimistel. Euroopa Liidu, USA koostöö Lähis-Ida küsimustes läheb praegu väga hästi on aeg kõigest reaalsus äh, teha, koordineerides oma strateegiaid Ameerika Ühendriikidega ja Euroopa Liit kavatseb toetada USA-d läbi kvarteti jätkuvalt kvartetil on vaja ka uut hoogu. praegune patiseis äh, rahuläbirääkimistel eeldab seda. Äh, meil on vaja ettevaatlikku lähenemist. rahu Lähis-Idas eeldab kõikehõlmavat lahendust äh, Jeruusa-, Süürial ja Liibanonil on siin oma roll mängida, Araabia algatusest ootame me palju, nad peaksid olema osa lahendusest. meie lahendus peab olema regionaalne ja kaasav ja äh, meie mitmehoovaline strateegia peaks toetama siis kahepoolseid strateegiaid, ma kavatsen pidada parlamenti pidevalt kursis nendes küsimustes, ma tean, et parlament mängib väga olulist rolli selles küsimuses, kuivõrd ta on ka eelarvepädev asutus. Knessetiga olen ma valmis kohtuma ning Palestiina seadusandliku koguga. BLC delegatsioon käis Palestiina okupeeritud aladel eelmisel nädalal ja on väga mures olukorra pärast, nii et ma tervitan parlamendi tööd ähm, rahuprotsessi kallal ja me kohtume veel sellel nädalal. ma tänan teid, paruness Ashton. nüüd läheme fraktsioonide juurde. rahvapartei fraktsiooni nimel kaheks minutiks saab sõna härra Kasulides, palun. Äh, külastanud, kui külastasid meid Iisraeli-Palestiina mm, liidrid siin parlamendis, siis me arutasime ka rahuväljavaateid ja äh, kahe riigi lahendus kuuekümne seitsmenda aasta piiride kohaselt äh, ja seda, et tunnustatakse Jeruusalemma mõlema riigi pealinnal, samuti demilitariseerimine Palestiina riigis, tuginedes kahe tuhande seitsmenda aasta rahualgatusele, NATO garantiidele e, ja tähtis on, et mitte muuta ka demograafilist olukorda. E, no sool on küll nägemus tulevikus, samas e, vanemad inimesed arutavad ikkagi võimalikke väljavaateid, tähtis on, et kõik peaksid läbirääkimisi, mitte nii, et üks äh, läbirääkija alles mõtleb asja üle ja samas Shalit Žilat äh, ei ole veel vabastatud. nii et äh, missiooniraport Ida-Jeruusalemmast mm, näitab meile, et Palestiina riigi loomine on ikka vähem ja vähem võimalik. Iisrael, demokraatlik riik, pöörab vähe tähelepanu sellele eh, hävingule, mis tema mõned sammud rahvusvahelise üldsuse silmis tekitavad ning eh, tegeleb eh, hävingu likvideerimisega alles pärast seda, kui see on toimunud. ma tänan, härra Kasuliidis. härra Atkins, palun. Usted ha pedido turno para Catch the Eye? kas te tahtsite härra Kussoludisele sõna, küsimuse küsida või oli teil siin vaba mikrofoni soov? sotsiaaldemokraatia nimel saab kaheks minutiks sõna härra Svoboda. aitäh, aitäh, härra president. nõukogu me eesistuja, kõrge esindaja, ma tahaksin tänada äh, Rootsit eesistujariigina selle algatuse eest, see oli hea algatus ja kõigepealt ma tahan teid tänada selle eest, et äh, et äh, komisjoni esindajana on siin kõrge esindaja, tegemist on väga ähm, oluline, oluline ei ole, kus te istute, aga oluline on see, et siin olete äh, nõukogu avaldus on äh, hea avaldus ja see ei ole Iisraeli vastane, vastupidi, see on Iisraeli huvides, see on Iisraeli turvalisuse ja julgeoleku huvides, seda on väga oluline rõhutada. kui meie eurooplastena oleme aktiivsed see, sellest küsimusest, siis me peame seda aktiivsust ka edaspidi üles näitama, nii et ma palun kõrget esindajat äh, see võtta endale südameasjaks. Äh, mõni päev tagasi me kohtusime kongressi, kongressi kolleegidega USA-s ja kongressis on väga ühepoolne suhtumine, ei mõisteta palestiinlaste probleeme, väga pal-, mõist-, hästi mõistetakse iisraellaste probleeme, ka meie mõistame neid väga hästi, terrorismiga seotud probleeme ja nii edasi, ja et perekonnad, et äh, inimesed saaksid perekondade juurde tagasi pöörduda, aga me mõistame ka palestiinlaste halba olukorda ja kõik see, mis selles avalduses on öeldud, eriti mis puudutab kuuekümne seitsmenda aasta piire ja Jeruusalemma keerulist olukorda ja asunduste rajamist, ähm, on Äh, on Iisraelil olnud äärmiselt äh, kahepalgeline äh, suhtumine asunduste rajamisse, vahepeal see peatatakse, siis jälle jätkatakse programmiga, vahepeal seal on tõesti väga erinevat käitumist ja kui näha, kuidas iga päev võetakse palestiinlastelt maad ära, siis see ei ole aktsepteeritav ja täiesti mitte aktsepteeritav on ka see, mis juhtus parlamendi delegatsiooniga. kolleeg Rossa räägib sellest ja meie parlamendis peame ütlema, et parlamendi liikmetel on õigus minna Gazasse ja näha, mis seal toimub, mida peab Iisrael varjama, et ta takistab parlamendisaadikute Gazasse jõudmist. ma loodan, et me ühiselt kaitseme ennast selle vastu, vaja on avatust ja läbipaistvust äh, mõistliku Lähis-Ida poliitika jaoks ja ma loodan, et meil õnnestub see ka saavutada, aitäh! ma tänan, härra Svoboda! nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab kaheks ja pooleks minutiks sõna proua Neits Ütenbruck. ma tänan, härra president, kõrge esindaja võib-olla ma alustan teist, proua Malmström. Rootsit eesistujana mm, tahaksin tänada nõukogu järelduste eest, mis puudutas olukorda Lähis-Idas ja eriti Ida-Jeruusalemmas. ma arvan, et tegemist on väga tähtsa signaaliga nendele, kes tahavad näha ja mõista, et esimest korda Äh, et tegemist on ühisraportiga ja kõik on seda toetanud. see on esimest korda, kui selline asi on juhtunud, et kõigi toetus on olemas. nüüd järeldused, mis Rootsi eesistujana on teinud, on samuti mm, vastu võetud ja ma arvan, et sellega me saadame signaali Iisraeli ja Palestiina ametivõimud peavad mõistma, kuivõrd tähtis see areng on. me räägime Lähis-Idast, iga kuu me kuuleme sellest ja tundub nii, et me teeme eh, kaks sammu edasi, ühe sammu jälle tagasi. Eh, on põhjust nii loota kui ka meeleheidet jälle seejärel tunda Eh, mina olen lootuse poole peal ja minu fraktsiooni jaoks on samuti selge, et tähtis on, et Iisrael ja Palestiina elaksid rahus eh, koos eksisteerides kahe eraldi riigina, et nad saaksid niimoodi mm, edasi areneda. Neil on selleks täielik õigus ja ma usun, me kõik oleme sellega päri et kõik need sammud, mis me astume, peaksid meid eh, selle eesmärgi poole viima. Jeruusalemm on üks maailma kõige kaunimaid linnu. Eh, ja ta on väga eriline linn ja on traagiline, et inimesed, kes elavad seal külg külje kõrval, ei saa elada rahus ja Jeruusalemma pärast ma loodan, et Eh, meil on edu meie püüdlustes. ma tänan, proua Neits Ütebruk ja nüüd ehm, Roheliste fraktsiooni nimel proua Lukas. ma tänan, ma tahan tervitada neid avaldusi, mis me kuulsime komisjonilt ja nõukogult, aga minu küsimus teile mõlemale on, et eh, mida te kavatsete teha peale nende ilusate sõnade mida me oleme kuulnud, millega ma olen väga nõus. me oleme neid samu sõnu kuulnud ikka ja jälle, et on vaja tagada, et Iisrael teeks seda, teist ja kolmandat, aga meil on vaja hoobi, eh, et tõesti panna Iisrael seda tegema, sest vastasel korral ta lihtsalt ignoreerib kõike. mida praktiliselt saab ära teha, tagamaks, et me tõesti liigume edasi? minu arvates äh, tähendab see ka Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingu peatamist, kui vaja Eh, nüüd, mis puudutab Ida-Jeruusalemma olukorda, ma tervitan väga Rootsi eesistujamaa algatust ja seda, et selge on, et Jeruusalemm peab olema kahe riigi pealinnaks ja mm, tähtis on ka, et Iisrael tõesti eh, Ida-Jeruusalemmas peatab oma asunduste loomise. Euroopa Liidu missioonide juhtide raportit ka oleme tutvunud, seal räägitakse väga selgest nägemusest, mis tihtipeale on vajaka meie aruteludest Ida-Jeruusalemma eh, annekteerimine on ju selleks, et nõrgendada palestiinlaste positsiooni selles riigis ja pärssida nende arengut. nõukogu on vastu võtnud terve rea soovitusi raportile tuginedes ja ma loodan, et nõukogu nüüd astub samme nende elluviimiseks. kui Euroopa Liit tõesti tahab tõsiselt taotleda kahe riigi lahendust, siis peab ta tegema kõik, mis tema võimuses, et eh, Ida-Jeruusalemmas Palestiina äh, positsioone tugevdada. suur tänu, proua Lukas. järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks äh, härra Peeter Van Dalen suur tänu, härra president. härra president, paljud inimesed palvetavad äh, rahu eest Lähis-Idas, võib-olla on see täielik aja raiskamine ja et Iisrael mitte kunagi ei äh, võimalda seda, kuid muidugi on oluline, et osapooled oleks kõik äh, kaasatud rahu eest töötamisse. kuid Iisrael on varem võtnud äh, samme, mis äh, oleksid pidanud rahu tooma, näiteks äh, seoses Gaza sektoriga toimuva osas, kuid see ei viinud rahuni, probleemid keisid edasi ja lõpuks Iisrael ründas Gaza sektorit. täna on arutelul Lääne-Kallas ja mitmed teetakistused, mis seal on üles seatud, niimoodi küll Äh, rahuläbirääkimisi pidada ei saa. Netanyahu, Netanyahu valitsuse taolised sammud on väga problemaatilised ja ka Palestiina poolel ei näe ma mitte mingisugust äh, liikumist. tundub, et nad lihtsalt istuvad käed rüpes ja ootavad, et Iisrael midagi teeks. ma ei ole näinud, et Palestiina oleks midagi konstruktiivset teinud läbirääkimistega seoses ja võib-olla osapooled ei olegi sellest huvitatud. Hamas äh, on äh, Äh, Fatahiga ühte heitnud ja tekib küsimus, et kellel on selles ühenduses äh, mõjuvõim. nii et minu meelest on tagumine aeg ka Palestiinal näidata, et äh, nad tõesti rahu tahavad. suur tänu, härra Van Dalen. ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel saab sõna härra Triantafilides. aitäh, härra president lugupeetud kõrge esindaja, me tervitame äh, äh, nõukogu kaheksanda detsembri järeldusi, need äh, kinnitavad Euroopa Liidu toetust kahe riigi loomisele ühe, tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piirides. hoolimata sellest meie viimane visiit sinna piirkonda näitas, et äh, Palestiina riigi loomine on peaaegu võimatu. ma eelkõige viitan siin nüüd turvatara mm, ehitusele, aga eelkõige ka äh, äh, asunduste loomisele läänekaldal ja eelkõige Ida-Jeruusalemma ümbruses. Nendes asundustes praegu elab peaaegu viiskümmend tuhat inimest. ja ko-, äh, asundusi on loodud äh, kogu linna ümber äh, ja palestiinlasi on sunnitud kodudest välja kolima. Iisraeli valitsus kasutab läbirääkimisi aja võitmiseks, aeglaselt aga kindlalt Äh, äh, kinnitab Iisrael oma suveräänsust Palestiina territooriumidel. Euroopa Liit pooldab kahe riigi äh, lahendust ja peaks lõpetama Iisraelit toetavad meetmed, sest inimõiguste rikkumine, õiguste jätkuv rikkumine tähendab assotsiatsioonilepingu teise artikli rikkumist ja võimaldaks kehtestada sanktsioone sanktsioone mitte kehtestades äh, võimaldab Euroopa Liit jätkata Iisraelil oma äh, poliitikat äh, ja olla palestiinlaste suhtes järeleandmatu. aitäh härra Diantofelidisele ning sõna härra Pelderil. aitäh, härra president kas Euroopa on mõistusel, see on see küsimus, mida Ameerika, Ameerika pool äh, esitas mulle Ameerika äh, detsembri alguses ning äh, eesmärgiks, põhjuseks oli äh, see, et Ida-Jeruusalemm peaks olema tulevase äh, Palestiina riigi pealinn, nagu me võisime lugeda äh, nõukogu otsustest. ning mina oleks soovinud, et meie transatlantiline dialoog oleks alanud kont-, konstruktiivsemas õhkkonnas ning ma pean lisama, et äh, ma lugesin väga tähelepanelikult läbi nõukogu otsused ja äh, need puudutasid mind vägagi, nagu ka kolleege Ameerika Kongressis ning seetõttu ma distantseerun äh, täielikult Jeruusalemma jagamise ettepanekust. Äh, see on äh, tagasilöök rahupoliiti-, rahupoliitikale ning ma olen väga pettunud, et äh, Äh, teised äh, ministrid äh, lasid Rootsil ennast kaasa tõmmata. Rootsil on väga pingelised suhted Iisraeliga. ma olen selliste nõukogu järelduste vastu ja mina olen veendunud, et Iis-, Palestiina omavalitsusüksus kindlasti ei, ei innustu niimoodi Iisraeliga läbirääkimisi pidama. Mm, Ameerika äh, ametlik reaktsioon kaheksanda äh, detsembri öö, äh, otsustele öö, kinnitas varasemaid seisukohti. kas see tähendab rahumeelsema olukorra taastumist läbirääkimistel? kindlasti mitte. me soovime soliidset rahumeelset läb-, äh, läbirääkimisi, me, meil on vaja pädevuste üleandmist läänekaldale äh, järk-järgult, meil on vaja öö, äh, usaldusväärseid Palestiina institutsioone selleks, et edendada rahuprotsessi ning seetõttu ma kutsun nõukogu ja komisjoni üles, et tulevikus ei tehtaks selliseid kontraproduktiivseid avaldusi rahuprotsessi kohta, vaid et oleksid, et toetataks konkreetseid koostööprojekte Palestiina ja Iisraeli vahel, see oleks ju selle mudeli mõte. aitäh härra Pelderile ja nüüd saab fraktsioonitute saadikute nimel sõna proua Tots uh,. suur tänu, härra president. Iisraeli parlamentaarse delegatsiooni liikmena kuulasin äh, väga suure huviga seda, mida nõukogu ütles ja komisjon ütles Lähis-Ida rahuprotsessi kohta Äh, samas äh, jäi mulle siiski väga murettekitav mulje selles küsimuses. Iisrael on ainus demokraatia selles äh, riigis ning igasugused rünnakud tema vastu on olnud tegelikult terrorirünnakud. mulle tundub, et nõukogu ja komisjoni avaldused ei pööra piisavalt tähelepanu Iisraeli julgeolekukaalutlustele. kõrgem e-, esindaja absoluutselt ei viidanud nendele küsimustele oma avalduses meie koja ees ja veel, nõukogu avaldus paneb liiga suure koorma Iisraelile. nii äh, selles osas, et nemad on süüdi selles, et läbirääkimised ei edene ja et nemad vastutavad lahendamata küsimuste eest, äh, nagu seda on näiteks Jeruusalemma küsimus. suur tänu, proua Toots! ja nüüd saavad sõna saadikud äh, ja sõna härra Salafrankal kõigepealt suur tänu, härra president, tegemist on äh, suhteliselt äh, ebatavalise aruteluga. nõukogu toolil istub proua Malmström, meile meeldib muidugi see, et ta üsna pea istub seal komisjoni poolel, aga proua Ashton istub äh, seal komisjoni toolil, ega vahet ei olegi, kus keegi istub. kuid nõukogu järeldused ei ole väga optimismi tekitavad Nad küll tunnevad muret, et rahuläbirääkimised on pidurdunud ja kutsuvad üles ÜRO resolutsioonide täitmisele, mis on vastu võetud Madridi konverentsil ja et järgitaks teekaarti, kuid selles ei ole mitte midagi uut. nõukogu avalduses öeldakse ka seda, et Euroopa Liit hea meelega panustab äh, ka sellesse, et probleemid lahendada. Jeruusalemm, veepuuduse küsimus, äh, turvalisuse küsimus ja piiriületuspunktid kuid härra president, äh, on tekkinud terve rida uusi elemente ja ma paluksin, et meie tänased külalised äh, ka nendest asjadest räägiksid. kõigepealt kaheksakuuline moratoorium, mis on kehtestatud äh, asunduste esitamise, ehitamisele, see ajutine ehitamise külmeta-, külmutamine, kas see on seotud Ameerika Ühendriikide ametkondade tegevusega ja mida arvate nendest avaldustest, mida Gazas tegi eile Hamasi esindaja? kes ütles, et ta ei ole valmis Iisraeli tunnistama, tunnustama, ei ole valmis läbirääkimistele asuma Iisraeliga. ja veel, mida arvate sellest tõsiasjas, et Iisraelil tekib võimalus oma sõna välja öelda rahvahääletusel seoses okupeeritud äh, aladega ja Gladstone'i raport ka, mis sellest ning ÜRO järeldused inimõiguste olukorra kohta. kas see kõik viib äh, rahuprotsessi edasi või on see nii, nagu Iisrael näeb, äh, hoopis suureks takistuseks? suur tänu, kaheks minutiks saab sõna nüüd härra De Rossa. suur tänu, härra president. kaks äh, kohustust tahaksin ma siin hea meelega tervitada nõukogu avaldusest, kindlasti on, need on kindlasti uueks äh, mootoriks, kõigepealt toetus Iisraeli kaheaastasele plaanile Äh, okupatsioon lõpetada ja Palestiina riik luua ja siis äh, Euroopa Liidu kavatsus Palestiina riiki tunnustada. ma olin eelmisel nädalal delegatsiooni juhiks parlamendi delegatsioonil okupeeritud Palestiina aladel ja jälle kord äh, pidin oma silmaga tunnistama seda aparteidlikku süsteemi, mida Iisrael Palestiina suhtes rakendab nende maad, kodud äh, on kõik laastatud, vee, vesi on kinni kiirat-, keeratud, neil ei ole juurdepääsu pühakohtadele. Äh, Tunn, mõne tunni jooksul pärast äh, komisjoni avaldust esitasime meie oma avalduse ja see vaikiti maha ja tähendab, sellele oldi väga kriitilised Iisraeli poolt, see ei ole meile sõbralik riik, kes niimoodi käitub, Euroopa Parlamendil on õigus pidada äh, sõbralikke suhteid alal äh, oma kolleegidega, kes on valitud Palestiina rahva poolt. me nägime äh, inimeste seas täielikku lootusetust, äh, käisime nii Hebronis, Ida-Jeruusalemmas ja Ramallas ja kus tekib lootusetuse olukord, tekib kiiresti ka vägivald edu on võimalik saavutada nüüd või on teine variant see, et äh, asi muutub ainult kibedamalt vägivaldseks ja et äh, mõõdukad äh, Palestiina poliitikad lihtsalt valitakse välja, valitakse maha, vabandust, nii et ma kutsuksin üles nõukogu ja Baroness Ashtoni, kellele ma suuda, soovin kõike head, hoogustada Euroopa Liidu tegutsemist selles protsessis, mitte ainult kvartetile panustada ja et tuleks paika panna ajakava, mis on vastavuses Palestiina ametkondade kaheaastase kavaga ja vastab nendele printsiipidele, mida me oleme toetanud. me peame inimõigusi jätkuvalt elavalt toetama, me peame tagama neile juurdepääsu meie turgudele selleks, et motiveerida Iisraeli me ei taha sanktsioneerida Iisraeli, kuid me peaksime tagama selle, et juurdepääs meie turule oleks siiski motivaatoriks Iisraelile järgida rahvusvahelisi kohustusi ning lõpuks me peaksime veenma ka Ühendriike, et äh, nad äh, meie kavadele, mille me välja töötasime eelmisel nädalal, äh, kaasa tuleksid. suur tänu, härra De Rossa. sõna üheks minutiks härra Davisel. president Euroopa Liidu äh, äh, lähetuste esimeeste aruanne Ida-Jeruulemma kohta on masendav. ärgem äh, varjakem midagi maha, selles aruandes on selgelt kirjas, et see, mis Ida-Jeruulemmas praegu toimub, on etniline puhastus, kodud tõmmatakse maha, inimesed aetakse välja ja lootus lammutatakse samuti maatasa ja küsimus selles, mida me teeme, nõukogu järeldused on väga teretulnud, me teame, et nad on tugevad, need järeldused, sellepärast et Iisrael äh, lükkas need kohe tagasi, ütleb, et selles ei ole mitte midagi uut ja seda nad teevad alati, sellepärast et meie räägime ainult ja mitte midagi ei tee, nad suhtuvad meisse äh, täiesti halvaks panuga. me oleme, meid on väga lihtne lollitada, me maksame ise kinni selle, mille Iisrael on maha lammutanud, kuigi nemad peaksid selle kinni maksma, kui meie sõnadel pole äh, jõudu, siis me peaksime assotsiatsioonilepingu lepitami-, lõpetamisega ka ähvardama, kuid ükski välisminister ei ole seda teemat üldse tõstatanud ja küsimus on, et kus siis on see meie poliitika? kus on meie poliitika? see poliitika peaks olema järeldustes, hea küll, ta on seal kirjas, aga tegevus, Iisrael ei äh, liigu mitte kuhugi, kui teda ei sunnita seda tegema. suur tänu, härra Davis. poolteist minutit äh, sõna proua Bart-, Brandner aitäh, tere tulemast proua Ashtonile siia oma uues ametis. tere tulemast, äh, suur tänu äh, eesistujale resolutsiooni eest ja selle tunnistamise eest, et ilma äh, asenduste problemaatika lahendamiseta ei ole pikas perspektiivis võimalik saavutada kahe riigi lahendust. missioonijuhtide rap-, aruannet siin on korduvalt mainitud, minu meelest on see väga hea. mul on kaks küsimust sellega seoses, esiteks, mis on selle aruande praegune staatus, kus see avaldatakse ja teiseks, mida komisjon ja nõukogu teevad selleks, et äh, selles sisalduvaid soovitusi ellu viia. ja ma sooviks äh, tsiteerida kolme soovitust. esimene, financial transactions from EU member states act kõigepealt äh, peatada finants tehingud liikmesriikidest ja vastu võtta Euroopa Liidu vastavad õigusaktid, tagada, et äh, need tooted, mis Ida-Jeruusalemmas äh, ähm, valmistatakse, imporditakse Euroopa Liitu ning äh, anda suunised ka Euroopa Liidu jaemüüjatele toodete märgistamise kohta Need on väga konkreetsed ettepanekud, mida tehakse, millised on teie järgmised ettepanekud, et äh, järgmised sammud, et neid äh, ettepanekuid ka reaalselt ellu viia, aitäh! aitäh proua Brandnerile ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Löö ja Jörek kuue fraktsiooni nimel. härra president, aitäh, proua äh, volinik, proua minister, ma tänan teid, mul on väga hea meel teie sõnade üle Euroopal on tulevikus nüüd kaks olulist äh, dokumenti selleks, et tuge- äh,, toetada uusi äh, ja rahualgatusi, esiteks äh, Rootsi eesistuja järeldused, mis kutsub üles liikuma äh, kahe riigi lahenduse poole kuuekümne seitsmenda aasta piirides ja Ida- Jure,, Jeruusalemmaga, mis oleks mõlema riigi mm, pealinn ning äh, Äh, teiseks, meil on ka näited selle kohta, kuidas äh, iisraellased äh, su-, soovivad Ida-Jeruusalemma ära lõigata, et sellest ei saaks pealinna. meie sõnadel ei ole aga mitte mingeid mõju, kui meie poolt ei järgne konkreetseid tegusid. vaja on tegutseda ja selleks, et tegutseda, võiks peatada assotsiatsioonileping Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel äh, nii kauaks, kuni Iisraeli võimud ei pea kinni rahvusvahelisest õigusest. nii et vaja on äh, asunduste rajamise lõpp, peatamist, Gaza mm, lammutamise lõpetamist ja pagulaste tagasipöördumist, kõigi poliitvangide vabastamist ning äh, me oleme siin rääkinud äh, sõdur Shalidi vabastamisest, ma olen nõus, et meie aga meie parlament peab äh, sõna võtma ka selleks, et vabastataks üks teine ähm, Palestiina pran- äh, ja prantsuse päritolu äh, noor inimene. ma tänan, nüüd kaheks minutiks saab sõna härra Pussutil. Äh, ma tänan ja alustan sellest, et kiidan nõukogu nende suurepäraste julgete järelduste eest, mis võeti vastu möödunud nädalal. meil ei ole kunagi olnud nii selgeid ja konkreetseid ja julgeid järeldusi niivõrd delikaatsel küsimuses. Ehm, nii nagu nõukogu eelmisel nädalal otsustas, nii et ma tahan sellest kiita nõukogu. nüüd on vaja tegudele minna. Äh, olukord Jeruusalemmas teeb vähikäiku iga päevaga ja ei saa nii edasi minna. rikutakse rahvusvahelist õigust ja paljud-paljud inimesed kannatavad, nende kodud lõhutakse, lammutatakse, nad on sunnitud sealt lahkuma ja me ei saa vaikida, nähes seda ebaõiglust mis toimub, sest kui me vaikime, siis me saadame sõnumi, et õigus, diplomaatia ja meie eh, põhiväärtused tähendavad mitte midagi. seda ei tohi juhtuda. sellepärast me peame asuma tegutsema ning looma äh, sellise õhkkonna, mis annab mõlemale poolele kindlustunde ja usu, et kahe riigi lahendus on rahutoov. ma tahaksin eh, siin viidata ka Jordaaniale. Eh, ja minu viimane märkus proua Ash-, Ashtonile. Teil on uus roll nüüd etendada vastavalt Lissaboni eh, lepingule ja tänu sellele uuele rollile on meil nüüd esimest korda võimalus eh, ette näha jätkuv konkreetne lahendus Lähis-Idale ning ärgem laskem seda võimalust käest. ma tänan, härra Pussutil, nüüd poolteist minutit, proua Crocetta härra Crocetta, kui me olime Ramallas, siis me kuulsime, et Euroopa on langetanud uue otsuse Lähis-Ida rahuprotsessi huvides. me nägime, Palestiina sõbrad olid meeleheitel. Neil päevadel kannatasid nad, nende lapsi rünnati, nende majad, kodude aknad purustati Hebronis kakskümmend kaheksa naist olid sunnitud oma kodudest lahkuma ja tänaval, kahekümne kaheksa aastane naine oli sunnitud kodust lahkuma ja tänaval magama. ja nüüd Euroopa Liit on äh, andnud raha selleks, et Iisraeli sõdurite poolt äh, lõhutud, äh, lammutatud majad jälle uuesti üles ehitada. aga mm, nõukogu järeldused nüüd on samm edasi ja meil on vaja kiiresti tegutsema asuda. Iisraeli-Palestiina konflikt on ainult jäämäe tipp, see on osake suuremast konfliktist. meie visiidi viimasel päeval Iisraeli ametivõinud eh, ei lubanud eh, parlamendisaadikutel Gaza sektorit külastada eh,. ma arvan, et siin peab kõrge esindaja parunes Ashton sekkuma näitama, et demokraatlik Euroopa on sellise käitumise vastu. kõik, kes me olime selles delegatsioonis, veendusime selles. me nägime, mis toimub seal palestiinlastega, me rääkisime inimestega. Palestiina rahvas peab nägema, et Euroopal on hääl ja me peame selle kõvemaks muutma. ma tänan härra Crochet, härra Takula suur tänu, härra president, austatud äh, komisjon ja nõukogu uus kõrgem esindaja kindlasti imestab siin, et kuidas Euroopa Parlament oma koduseid töid teeb ja millist ajalugu äh, nad tunnevad, nad ei tea seda, et Iisrael loodi aastal tuhat üheksasada nelikümmend seitse ja sellepärast on üsna kummaline see tõlgendus, mida nõukogu on ka rakendanud Rootsi juhtimisel. tuleb tunnistada seda, et Euroopa peab oma väärtustest kinni pidama, meil on demokraatia, inimõigused ja sõnavabadus äh, tagatud ja Iisrael on selles piirkonnas ainus demokraatlik riik. me ei saa toetada mittedemokraatlikke riike, kui nad ei toeta meie väärtusi. on oluline meelde tuletada ka see, et see mõte, et Jeruusalemm kaheks lüüakse kahe riigi vahel, see on täiesti mõistetamatu äh, ettepanek, mitte ühelegi teisele demokraatlikule riigile me ei ole sellist asja välja pakkunud. kuid tagada tuleb see, et Iisrael oma demokraatia saaks säilitada, et ta saaks oma pealinnas ise valitseda ja Euroopa Liit peabki osalema rahuprotsessis, jah, aga diplomaadina ja arstina, aga mitte kohtunikuna ja väga ras-, väga kahetsusväärne on see, et et see Iisraeli sõdur, kes on Prantsuse eh, kodakondsusega, on endiselt vangistatud. vaadake, mida Hamas teeb seoses Euroopa Liiduga, nad absoluutselt meie väärtuseid ei austa ja sellest tuleb eh, alustada. ja sellised mõttetud eh, ideed jätke küll kõrvale mida nõukogu oma järelduses äh, peaasjalikult välja on käinud. Iisrael on demokraatia, nende väärtused on samad, mis meie väärtused, meie peame toetama demokraatiat, seal on tagatud inimõigused, inimesed keskenduvad rahule ja rahu on võimalik siis, kui terroristlikud rühmitused nagu Hamas ja nende kamp lõpetavad rünnakud äh, Iisraeli ja Iisraeli tsiviil isikute vastu, meie peame üheskoos terroristi, terrorismi vastu seisma ja Iisraeli äh, rahvale andma võimaluse äh, eksisteerimiseks. suur tänu, härra Takula ja nüüd saab sõna proua Prepols. aitäh, härra president. Ehm, eh, delegatsiooni eh, juhataja, komisjoni delegatsiooni juhataja eh, ütlesid, Äh, raportis, et Iisrael aktiivselt tegeleb Ida-Jeruusalemma isoleerimisega ülejäänud läänekaldast ning selle illegaalse annekteerimisega. miks äh, ei tehta õigeid järeldusi, miks äh, Välisministrite Nõukogu ei teinud õigeid järeldusi, miks selline aruanne pannakse lihtsalt kalevi alla, hoolimata sellest, et ollakse seda enne tellinud on väga palju fakte, mis räägivad äh, selle poolt, et praegusi arenguid ei ole enam võimalik tagasi pöörata. me kaheldakse väga tõsiselt võimaluses äh, luua iseseisev Palestiina riik Iisraeli riigi kõrval. rohkem kui kunagi varem on tulnud aeg äh, et Euroopa Liit mängiks aktiivset ja nähtavat rolli selles piirkonnas. ja see on võimalik äh, alles, ainult siis, kui julgelt tegutsema asuda, kui väga selgelt äh, oma seisukoht välja öelda ka Ida-Jeruusalemma küsimuses. aitäh, proua Prepuls ja sõna saab nüüd üheks minutiks härra Angurakis. aitäh, härra president, Euroopa Liidu poliitika on selline, et äh, koos NATO ja USA-ga toetame Iisraelit, Iisraeli genotsiidipoliitikat palestiinlaste suhtes. see on olnud saadikute järeldus, nende saadikute järeldus, kes seal piirkonnas käisid ning keda ei lastud Gaza sektorisse. me saame konstateerida, et et tegemist on sõjakliimaga äh, ning Iisrael jätkab oma anneksioonipoliitikat. Iisrael ei vasta rahvusvahelistele üleskutsetele luua pa Palestiina riik äh, kuuekümne seitsmenda aasta piirides ning Euroopa Liit väärtustab oma suhteid äh, Iisraeliga. Iisraeliga, kes äh, püstitab tara, selle eralduse ja häbiväärse tara. me oleme Iisraeli sellise imperialistliku käitumise vastu. ma tänan, härra Angurakis, nüüd pooleteiseks minutiks proua Flašikova. Závery z minulotýždňového stretnutia Rady ministrov musím ho... Aitäh. Äh, nõukogu lõppjäreldused on minu jaoks väga selged, ma tegelen selle teemaga juba pikka aega ning meil ei ole õnnestunud en-, saavutada suuri edusamme. ma sooviks viidata sellele, et ma olen teadlik, kuidas me peaksime olema aktiivseteks rahuvahendajateks selles protsessis, me peaksime nõudma seda, et see selle ähm, olukorra lahendamises osaleksid mõlemad riigid, et Palestiina ja Iisrael osaleksid mõlemad selles protsessis. ma tahaksin palestiinlasi üles, palestiinlasi ja iisraellasi ähm, üles kutsuda läbirääkimistel osalema jälle. me nõuame, et äh, takistused kõrvaldataks, et lõpetatakse Ida-Jeruusalemmas äh, majade lammutamine, et äh, lammutatakse maha turvatara. see on täiesti lubamatu ja see ei ole mõeldud ter-, terroristlike rünnakute eest kaitsmiseks. ma tahaksin rõhutada, et vaja on kinni pidada rahvusvahelisest õigusest. ma arvan, et eurooplased, Euroopa Liit ja kodanikud on valmis äh, ulatama abikätt. ma tahaksin soovida proua Ashtonile, et äh, ta osutuks selles piirkonnas edukaks ja et ta tooks meile häid uudiseid sealt piirkonnast, aitäh! aitäh proua Flašikovale ning nüüd saab sõna proua Tain üheks minutiks proua minister, kõrge esindaja, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, ma olen Palestiina Äh, seadusandliku nõukoguga äh, äh, sisse seatud delegatsiooni liige ja eelmisel nädalal ei lastud meie delegatsiooni Gazasse. olukord Gazas on eriti murettekitav, eriti praegu talvel üksnes. üksnes kümme protsenti elanikkonnast on võimelised oma elatist ise teenima ja see käib Äh, salakaubaveo äh, teel läbi tunnelite, mida seetõttu äh, talutakse. Iisrael on okupeeriv riik ja tegelikult peaks ta hoolitsema äh, selle elanikkonna ülalpidamise eest, aga Iisrael ei pea sellest kohustusest kinni ja seetõttu peab selle ülesande üle võtma rahvusvaheline üldsus ja eriti äh, Euroopa Liit. kui me hoolitseme üheksakümne protsendi palestiinlaste eest, siis me peame äh, nägema, et kuhu läheb Euroopa maha raha, kas seda kasutatakse mõistlikult ja kas see jõuab üldse abivajajateni, aitäh! ma tänan, proua Tain nüüd üheks minutiks proua Flootre. aitäh, ka mina sooviks äh, õnnitleda proua Malmströmi ja Rootsit eesistujariigina nende järelduste eest, mis äh, on äh, seotud sellega, mida me kõik ootame, et Euroopa Liit kinnitaks vastutust selle rahu loomise eest selles piirkonnas. mind üllatab, et üks aasta pärast Gazasse sissetungimist ei viidata järeldustes äh, Galstoni äh, raportile ja selle jätkutööle, kus äh, selle tegev-, mida selle, kuhu selle tegevusega jõudnud ollakse, kuhu on jõutud siseste uuringutega, mis puudutavad erinevaid osapooli ning mind äh, rõõmustab, et Ida-Jeruusalemma nähakse tulevase Palestiina riigi äh, pealinnana, äh, seal, selles lõppjäreldustes on aga väga puudu operatiivsetest lahendustest ja alternatiividest ning ma palun, et meile täpselt öeldakse, et Euroopa Liit ei näe anne-, Äh, Iisraeli annek-, Ida-Jeruusalemma annekteerimist legaalsena ja et ei peeta legaalseks äh, Palestiina elanikkonna väljaajamist. ma tänan ja nüüd härra Howitt, üks minut uh,. The... ma tervitan uut kõrget esindajat siin kojas ja tervitan ka neid tugevaid nõukogu järeldusi, mis võeti vastu Rootsi eesistumisel. nüüd Goldsteini raporti kohta tahaksin härra Pilti õnnitleda eh, ja eh, palun, et nõukogu esindaja teda eh, kiidaks selle väga väärika raporti eest. ja proua Malmström kordas üle, mida suursaadikud rääkisid ÜRO-s et Euroopa Liit kutsub üles Iisraeli ja Palestiinat läbi viima sõltumatut uurimist Gaza konfliktis inimõiguste rikkumise üle ja ma küsin eesistuja ja kõrge esindaja, kas nad teavad Ühendkuningriigi suuniseid, mis puudutavad toiduainete märgistamist selleks, et eristada importi, mis tuleb Palestiina aladelt, eh, nendest, mis tulevad illegaalsetelt eh, Iisraeli asundustest ning kas äkki tasuks seda nõu kuulata ka Euroopa Liidu tasandil? sest meie oleme need, kes peavad kinni maksma rahu, aga tarbijatena me ei taha konflikti kinni maksta. ma tänan, härra Howitt. härra Tremosa. ma tänan härra president. Euroopa Liidu hiljutine seisukoht Rootsi eesistumisel Lähis-Üsa Lähis-Ida kohta, kus tunnustatakse Ida-Jeruusalemma sõltumatu Palestiina äh, riigi pealinnana, äh, võib kahjustada vahendustegevust Iisraeli ja äh, Palestiina vahel, mida me siin etendame, see võib olla rahule mittesoodne selles piirkonnas mina isiklikult leian, et selle asemel, et ühepoolselt ja ootamatult välja kuulutada eh, Palestiina aladel eh, sõltumatu pealinn, oleks võib-olla sobilikum, kui Euroopa Liit koondaks kõik oma jõupingutused sellele, et julgustaks ja tõukaks tagant tõelist demokraatiat Palestiina territooriumidel toetades näiteks mittevägivaldset opositsiooni. see aitaks kaasa demokraatiale ja Iisraeli riigile ja rahvusvahelisele üldsusele eh, leida eh, objektiivne vahendaja. nagu Cecilia Malmström täna ütles, Jeruusalemma staatus on midagi, mida üle peavad palestiinlased ja Iisrael kahepoolselt läbi arutama. Eh, kaks riiki, kaks rahvast, kaks Äh, demokraatiat, võib-olla peaks demokraatiale just rõhku panema, demokraatia on ju eeltingimus rahule. ma tänan, härra Tremosa. ja nüüd on meil vaba mikrofoni kord. Uh... Λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Κασιδιάη. Ο κύριος Γκέλλερ για ένα λεπτό. Äh, aitäh, härra president, mul on väga hea meel, et baroness Ashton on äh, komisjoni poolel iset võtnud, ma loodan, et tulevikus jääb see ka niimoodi, aga mul on äh, küsimus nõukogu eesistujale. välisministrite nõukogul järeldustes puudub viide Lähis-Ida kvartetile, kas nõukogu äh, ei ole ühel meelel kvarteti rolli üle Lähis-Ida protsessis või mis on põhjuseks ja teine küsimus, sama käib ka Hamasi kohta, ka sellele kahjuks poliitiliselt olulisele rühmitusele äh, järeldustes ei viidata ja mis on selle puuduliku, ärajäänud mainimise põhjuseks? proua Riis, üks minut aitäh, härra president, härra Lüürik praktiliselt rääkis kaks korda kauem, kui tal sõna oli, nii et ma ei, nii et ma lähen kohe asja tuuma juurde äh,. Äh, ähm, proua minister äh, vabandab, et ma olen nii aus, äh, äh, härra, Euroopa Liit pani paika, et Jeruusalemm on Eh, Palestiina tulevane pealinn, minu meelest on see diplomaatiline viga. Eh, tegemist on deklaratsiooniga, mis eh, ütleb ette ära, millised on läbirääkimiste tulemused, millised need peavad olema. liikmesriigid aga distantseerusid sellest tekstist jah, tõepoolest peab olema avatud ja jagatud ähm, Äh, pealinn, äh, sellega on nõus olnud ka Ehud Barak ja teised ja seda on äh, kaitsnud ka Kurei ja teised tegemist peab olema vaba ja avatud pealinnaga, aga meie roll ei ole siin paika panna, et milline peab olema ajakava, millis-, kuidas linn tuleb omavahel ära jagada, sellega peavad tegelema osapooled, palestiinlased ja iir-, iirlas-, iisraellased. palun vabandust, härra president, aga nii mõnedki ületasid siin kõneaega kaks korda, et me ei tohi siin erinevaid mõõdupuid rakendada ma ei tea, kui palju teised rääkisid, mina lihtsalt ütlen, et kõneaeg on üks minut ja ja mul on täiesti ükskõik, palju eelkõnelejad rääkisid ja ma ütlen veel, et mul on viis nime veel nimekirjas. kahjuks on äh, aga aega vähe ja kõik sõna ei saa ja vabandan juba ette. järgmisena saab sõna proua Ladford üheks minutiks väga suur tänu, härra president, nõukogu järeldus on tõesti väga elav ja teretulnud äh, seisukohaavaldus Euroopa Liidu poolt ja meil on kindlasti nüüd uus roll äh, kvartetis, kas nõukogu ja komisjon seega siis nõus äh, sellega, et lähenemine, mida paljud peale suruvad, Iisraeli boikoteerimine on absoluutselt vale tee võtmine. me ei saa ühel ajal boikoteerida ja siis kaasata ennast aruteludesse üks nõukogu järeldus on veel väga oluline, nimelt bilateraalsete suhete edasiarendamine Iisraeliga, seda siin taas kinnitatakse, selle osulist, osa, olulisust. kui atraktiivne see ka ei ole, ei saa nõukogu olla äh, jõuline läbirääkija, kui nad äh, annavad äh, Ähm, alla kiusatustele ja ähm, heituvad sellest frustratsioonist, mida paljud osapooled tunnevad äh, teinekord. olukord on väga keeruline ja meie lähenemine peaks olema järjekindel, mõlemale osapoolele tuleb survet avaldada, et nad läbirääkimiste laua juurde tuleksid ja rahulepingu sõlmitiksid härra Vaigel suur tänu, härra president. mina ei toeta sanktsioone ja ähvardusi. mina toetan konstruktiivset poliitikat ja dialoogi ma kardan aga seda, et liiga palju on täna räägitud sellest, et Iisrael on demokraatlik riik. Iisrael on riik, mis aga demokraatlikult küll ei käitu Äh, seoses Palestiinaga või meie ühiste eesmärkide saavutamisel. meie ühine eesmärk on ju ometigi kahe turvalise ja demokraatliku riigi loomine, kes ähm, külg külje kõrval oleksid võimelised ka eksisteerima. proua Malmström, äh, on tehtud palju ettepanekuid tõhusama Euroopa Liidu poliitika väljakujundamiseks, kuid Iisrael endiselt näeb nende Euroopa Liidus hambutud äh, koera, keda ei peagi tõsiselt võtma äh, ja kellega ei ole mõtet ka dialoogi ajada. Äh, suur tänu. härra Stas, keda ei ole saalis. härra Stas ei ole kohal. sellisel juhul saab sõna härra Atkins härra esimees, olles Palestiina delegatsiooni liige olnud eelmisel nädalal, sai mulle selgeks see, et on terve rida mõistlikke inimesi, kes arvavad, et kahe riigi lahendus on äh, surnud ja tuleb maha matta. Äh, enamasti sellepärast, et Iisrael on tegutsenud nii, nagu ta on tegutsenud, nad on Ida-Jeruusalemmast sõja veel kaugemale surunud ja on lääne kalda lõuna ja põhja osaks äh, jaotanud. millist sammu te kavatsete astuda aga siis, kui ühe riigi lahendus äh, kujuneb reaalsuseks. teiseks, kas äh, eesistujariik äh, ja Baroness Ashton teavad, millised on jällegi mõistlike inimeste arvamus selle kvarteti tsirkuse osas? mida te kavatsete teha selleks, et tagada selle ettevõtmise kulud võrduvad tõhususega, praegu kulud võrduvad täpselt nulliga. suur tänu, sõna on härra Tänokil härra Tänakil ei ole mikrofoni härra Liibermann on öelnud, et nõukogu järeldus on märksa parem lahendus kui eelmine äh, nõukogu mustand paari nädala tagant, kuid ei viidata mitte ühegi sõnaga siin kvarteti ähm, printsiipidele, mida Hamas pidevalt, äh, äh, mille üle täna irvitab, ähm, rünnates Iisraeli ja miks välisminister Pilt ei ole käinud selles piirkonnas, et üles näidata solidaarsust demokraatliku Iisraeli ja mõõdukate palestiinlastega, miks Jeruusalemma annekteerimine vähendamine ainu-, ainsana välja toodi praegu delikaatsel ajal, me peame äh, Iisraeliga oma demokraatlikud suhted äh, nii-öelda neid toestame ja ausalt öeldes ma olen parunes Latfordiga erakorraliselt nõus selles küsimuses partnerlus- ja koostöölepingu osas, selleks et Iisrael usaldaks äh, Euroopa Liitu ja, ja näeks, et me oleme hästi meelestatud Iisraeli riigi vastu. proua Malmström ma tänan, härra president, ja ma tahan tänada selle suurepärase mõttevahetuse eest. ma kõigepealt vastan konkreetsetele küsimustele ja siis järeldused teen pärast. kõigepealt see Goldsterni raport. tegemist on väga tähtsa raportiga, tõsise raportiga ja mm, seda tasub põhjalikult analüüsida. Euroopa Liidu kutsub mõlemad partnerid, Iisraeli ja Palestiinat, läbi viima põhjalikku uuringut, nii nagu raportis ka välja pakutakse. nüüd kvartett. Öeldakse, et on vaja, et kvartett aktiivsemalt tegutseks, nii öeldakse nõukogu järeldustes. nüüd, mis puudutab järeldusi Hamasi kohta, nõukogu arutab endiselt president Fayadiga, härra Abbasiga, Äh, seda, mis tingimustel mm, Hamasiga suhelda, need tingimused on väga selgelt paigas ja nendest peetakse kinni. ja äh, mul on hea meel, et siin kojas toetatakse nõukogu järeldusi. loomulikult siin on mitmeid nüansse, aga tähtis on see, kuidas me toetame rahuprotsessi. me kõik tunneme suurt frustratsiooni selle üle, et edasiliikumine on niivõrd aeglane. nüüd äh, uut tüüpi appi rahu pakutakse välja siin jõulude ajal, aga ma kardan, et see ei tarvitse kõik nii minna, nagu me soovime. kohe. Äh, president Obama on samuti meetmeid rakendanud äh, ja need on juba vilja kandnud äh, Iisraeli-Palestiina läbirääkimistel, nii et tähtis on, et me töötaksime käsikäes USA-ga. meil on vaja üles enda kannatlikkust ühelt poolt, aga samas olla ka jäärapäised ning meil on vaja jääda oma positsioonidele, kui asi puudutab sõnumeid, mis me välja saadame, eh, Ida-Jeruusalemma asundusi, eh, piiriületuskohti ja muid probleeme nii et see toetus nõukogu järeldustele on olnud väga ühene, see on meile aluseks tulevases töös Euroopa Liidus ning koostööle institutsioonide vahel. nüüd eh, mitmesugused missioonid, mis on sinna korraldatud, on üritanud toetada rahu Jordani jõe läänekaldal ning loomulikult kõik sammud sõltumatu Palestiina riigi kujundamiseks nõuavad aega. tähtis on lõpetada Palestiina territooriumide okupeerimine ja luua Palestiina riik. nüüd meil on vaja lepingut, meil ei saa olla ühepoolset lepingut, ühekülgset lepingut meil on vaja, et meie lahendused oleks kõikehõlmavad ja hõlmaksid ka Süüriat ja Liibanoni. tähtis on ka mõelda regionaalse lähenemisviisi peale Iisraeli ja Araabia konflikti peale laiemalt, aga tähtis on astuda õiged sammud õiges suunas, meil on juba palju konsensust ja kokkuleppeid saavutatud ning ma ootan huviga jätkuvat koostööd. Äh... suur tänu, proua Malmström ja järgmisena saab sõna kõrgem esindaja proua Ashton suur tänu, härra president, lubage mul öelda, et küsimus, millisel toolil ma istun, tekib ikka ja jälle ka tulevikus, ma istun sellepärast praegu siin, et nõukogu on võtnud nõukogu kohad enda alla ja võib-olla peaks mulle eraldi tooli äh, kuhugi panema, sest et probleeme tekitab, aga igal juhul see, kus iganes ma istun ja mul on väga hea meel Ceciliaga siin koostööd teha ja, ja tulevikus ootan põnevusega temaga koostööd. jahmatab mind, äh, üllatab äh, võib-olla selle Äh, debati puhul see, et äh, kõik on ühiselt veendunud, et äh, me toetame kahe riigi lahendust ning see on pannud väga emotsionaalselt räägima paljud parlamendisaadikud, eriti härra Derossa ja teised saadikud, kes alles hiljuti piirkonnas käisid ja näevad, kui, näinud on, kui hull see olukord on oluline nõukogu järelduste osas on see, et need on väga selgesõnalised ja annavad mulle täiesti selge liikumissuuna kätte. selge on ka see ja selle eest ma tänan jällegi nõukogu tehtud töö eest, et see koda tunneb teatavat meelehärmi selle üle, et asjad ei liigu äh, kuhugi äh, arvamused lähevad tihti küll lahku nüansside osas, kuid peamine eesmärk on kõigil äh, üks rahumeelne lahendus Need nüansid on olulised minu jaoks, erinevused ja, ja samasused on olulised minu jaoks läbirääkimisi vedades. ja täiesti selge minu jaoks see, et tuleb astuda kaks sammu. kõigepealt poliitilised küsimused, mis on õigustatult tõstatatud täna, milline on meie suhted ma olen oma tee alguses ja tänane arutelu on minu jaoks väga oluline olnud, ma tahtsin väga teada, millised on seisukohad, võtan siit endaga kaasa järgneva. kõigepealt kvartett peab äh, tõestama selle, et nad on ennast väärt ja et nad on võimelised ennast taaselustama, ma olen juba personaliga rääkinud läbi videoühenduse Jeruusalemmas, Jeruusalemmast ma olen rääkinud Tony Blairiga sellest ja riigisekretär Clintoniga ja oluline on see, et äh, see tõesti nii-öelda taaselustataks äh, nüüd teised küsimused, Äh, regioonis laiemalt, mille osas tuleb samme astuda. Äh, need puudutavad kõiki teisi riike, kes tuleb kaasata ja tänane kõige olulisem küsimus, mida Euroopa Liit ise suudaks teha. ja siit jõuan ma selleni, mida mina nimetan praktilisteks küsimusteks. väga paljud kolleegid tõstatasid väga konkreetseid küsimusi selle kohta, mida Ühendkuningriik teab seoses toodete märgistamisega, assotsiatsioonileping ja kas äh, äh, delegatsioonide juhtide aruanded ja nii edasi tuleks tuleks arvesse võtta ja nii edasi, kõik need asjad tuleb võtta tõsisele kaalumisele kuid me peame andma praktilist äh, abi koha peal. ma rääkisin juba seda, et kaksteist tuhat klassiruumi on vajaka. me oleme töötanud äh, tervishoiusektoris piirkonnas ja me oleme äh, vägagi pühendanud FIAD-i riigi ülesehitamise plaanile, eriti keskendume õigusriigi küsimustele ja kohalikud inimesed peavad nägema, et me praktiliselt ka midagi ette võtame, et me oleme panustamas praktiliselt selleks, et inimesed, kes selles piirkonnas iga päev peavad elama, et nende olukord paraneks, et nendeni jõuab see abi, mida neil on vaja. see on kõige olulisem ja praktilisem ülesanne minu jaoks. ma tahaksin kirjeldada eesseisvat tööd järgmisena. Äh, potentsiaal on äh, nii majanduslik kui ka poliitiline, ma tahaksin aga need kaks potentsiaali kokku panna, leida sellise lahenduse, millega me saaksime toestada meie senist tegevust, äh, tugevdada kvarteti tööd, et see oleks tõhusam ja tuua kokku nõukogu ja komisjoni paralleelne tegevus ja sulatada see ühtsesse sulamisse. nii et see, mis me kohapeal suudame ära saavutada, ka midagi tähendab. sellepärast, et lõppkokkuvõttes on ju kaks osapoolt need, kes peavad rahu leidma ja, ja lahenduse selles kokku leppima, kuid meil on roll sellel teel mängida selle eesmärgi suunas ja ma olen valmis äh, siin kinnitama, et meie komisjoni ja nõukogu poolt äh, kavatseme oma rolli ka täies mahus täita. aitäh, äh, selles küsimuses on arutelu lõppenud, päevakorras on äh, nüüd suulised küsimused, mis puudutavad õig-, üksikuisikute õigusi piiravad meetmeid äh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Ähm, me alustame arutelu proua Boskuuri